Uh, I think we ought to get started uh,. Can... arvan, et peaksime alustama. meie hääletamine toimub täna kell üheksa. me muutsime oma päevakorda ja ei, see oli nali. tekitasin teile väikese paanikahu, aga nüüd läheme edasi ja meie päevakorra esimene punkt ei ole mitte hääletamine, mis toimub kell üksteist, aga esimene raport on proua Frigoreida raport, mis puudutab kaasavat ühiskonda ja vaesuse vastast võitlust ning minimaalpalka. palun, proua Figureido. Muito obrigada, senhora president. Ontem eh,, ontem fizemos aqui com o senhor comissário eh, um debate eh, Eh, important já eile rääkisime me volinikuga, toimus oluline arutelu vaesuse üle. ja see küsimus peaks olema meie kogu tegevuse südames, sest meil on sellel aastal tegemist vaesusevastase võitluse aastaga ja oleks väga kahju, kui Euroopa Parlament ei pööraks sellele küsimusele piisavalt tähelepanu. eriti võttes arvesse, et vaeste inimeste hulk Euroopas pidevalt suureneb. inimesed on väga mures. võib ka täheldada, et töölised muutuvad vaesemaks, aga samuti naised, lapsed, vanemad inimesed. ja kehvemas olukorras olevad äh, ühiskonnakihid muutuvad järjest vaesemaks. seda kõike arvesse võttes äh, ja pidades silmas analüüsi praeguse olukorra kohta Euroopas, koostasin ma oma raporti. raport põhineb jaanuari Eurostati statistikal, kus räägitakse kahe tuhande kaheksanda aasta sissetulekumääradest. niisiis, see ei ole täpselt see olukord, mis praegu Euroopas valitseb. kahtlemata on nii majanduslikult kui sotsiaalselt praeguse kriisi tõttu olukord veelgi halvenenud. niisiis võib eeldada, et tänane olukord on hullem, kui äh, see statistika siin näitab. aga juba need numbrid äh, on, võimaldavad järeldada, et äh, olukord on kriitiline ja midagi tuleb ette võtta. seitseteist protsenti inimestest kahekümne seitsmes liikmesriigis keskmiselt elavad allpool vaesuspiiri. ja haavatavuse ja tõrjutuse oht on väga suur. see tähendab, et kaheksakümmend viis miljonit inimest Euroopas kahe tuhande kaheksandal aastal siis olid vaesed ja täna arvatavasti tuleb sellele numbrile lisada veel nii mõnigi miljon. see selgub kindlasti ka kahe tuhande kümnenda aasta statistikast, kui see meieni lõpuks jõuab olukord on halvenenud tegelikult alates kahe tuhandendast aastast. Lissaboni strateegiasse olid sisse kirjutatud teatud punktid, mis pidid aitama vaesuse vastu võidelda, vaesus pidi olema välja juuritud, aga selle asemel on see hoopis suurenenud. vaesuse määr on kaks protsenti suurenenud laste ja noorte alla seitsmeteistaastaste inimeste olukord on eriti keeruline, nende tõrjutuse tase on keskmiselt kakskümmend protsenti, Rumeenia puhul näiteks isegi kolmkümmend kolm protsenti, Bulgaarias kakskümmend viis protsenti, Itaalias kakskümmend neli protsenti, Kreeka, Portugal, Leedu, Ühendkuningriik, seal on kakskümmend kolm protsenti, Poolas kakskümmend kaks protsenti, Taani, Sloveenia ja Soome määrad on madalamad. ja seal on see protsent kaksteist. võib ka näha, äh, millised on investeeringute tulemused so-, äh, so-, seal sfääris, kui neid investeeringuid poleks tehtud, oleks olukord veelgi hullem. noorte olukord, alla seitsmeteistaastaste noorte ja vanemate inimeste olukord on eriti keeruline. ja kannatavad kakskümmend seitse protsenti meestest, kakskümmend viis protsenti naistest. see öö, ka tööliste olukord on väga keeruline. on, on, Euroopas on palju vaeseid töölisi, kuigi neil on töökoht olemas. samuti on tegemist äh, kahtlase tööhõive probleemiga, mis ka süveneb. see tekitab palju ebakindlust ja probleeme. kahe tuhande kaheksandal aastal oli kaheksa protsenti töölistest tegelikult vaesed. Need inimesed ei teeni piisavalt, et tõusta üle vaesuse piiri. teatud riikides on see protsent isegi suurem. kahe tuhande kaheksandal aastal Eurostati kohaselt oli Portugalis kaheksateist, kaksteist protsenti selliseid inimesi ja see on väga murettekitav. siis Eurostati statistika materiaalsete vajaduste kohta, materiaalse öö, puuduse kohta. siin on numbreid, protsente nende inimeste kohta, kellel ei ole piisavalt raha näiteks oma kodu kütmiseks või igapäevaseks korralikuks söömiseks. Need numbrid näitavad, et olukord eri, eriti mõnedes riikides on e väga murettekitav, ma ei hakka üksikasjadesse siin lahkuma, see on, need on kõik seletuskirjas olemas ja kolleegid võivad seda ise lugeda. igatahes info on teie dokumentides kõik olemas, te vaata, võite lugeda minu teksti läbi, lugeda läbi ka Eurostati raporti see näitab ka, et me peame tegutsema, sekkuma olukorda. ning vastu võtma terve rea meetmeid. vaesusevastane võitlus peab toimuma erinevates valdkondades, erinevatel tasemetel, tuleb tarvitusele võtta erinevaid meetmeid sest vaesusel on mitmeid mõõtmeid. põhimõtteliselt räägime me siin sissetulekutest, aga võib rääkida ka puudusest, sellest, et ei ole juurdepääsu teatud kaupadele või teenustele, aga vaesus on palju laiem, kui ei ole juurdepääsu näiteks õiglasele kohtumõistmisele, tervishoiusüsteemile, haridusele. aga ka kui puudub ligipääs infole, seda võib näha mitmetes valdkondades, sageli tulenevad probleemid demokraatliku osaluse puudusest. me peame kaasama inimesi nendesse ettevõtte, nende ettevõtete tegemistesse, kus nad töötavad. Nad peavad öö, äh, avaldama oma nõudmised äh, ja me teame, et see on üsna keeruline terves reas liikmesriikides täna. niisiis, vaesusega tuleb mõõde, äh, võidelda mitmetasemeliselt. ja seda tuleb meeles pidada äh, isegi ennem, kui me räägime näiteks miinimumsissetuleku tähtsusest. miinimumsissetulek on minu arvates viimane vahend, mida me peaksime kasutama, see ei ole mingisugune imeravim. vaesusega tuleb võidelda mitmel erineval moel. kasutades tervet rida erinevaid vahendeid. me peame tagama selle, et inimesed saaksid äh, oma elu elatud oma äh, palkadega. ei ei tohi olla enam vaeseid töötajaid, samuti peaks hakkama saama oma pensioniga, kui te olete töötanud terve äh, aktiivse eluea, siis peaks hakkama saama ka selle pensioniga, mis teile makstakse. ei tohi ju lubada, et inimesed, pensionärid satuvad järsku vaesusesse, kuigi olukord on mitmes liikmesriigis, eriti minu kodumaal, just selline tuleb ka tagada, et inimestel on juurdepääs kõrgekvaliteetsetele teenustele, mis puudutab näiteks haridust või tervishoidu. samuti tuleb äh, inimestele anda piisavalt infot. see on siis ähm, taustaks miinimum sissetuleku alastele aruteludele. mitmed uuringud näitavad, et terve rida liik-, liikmesriike on juba paika pannud mingisuguse miinimum sissetuleku määra kõik liikmesriigid ei taga seda, et igal inimesel oleks mm, piisav miinimumsissetulek, mis tagaks korraliku elustandardi. mõnes liikmesriigis pole seda meedet veel juurutatud, kuigi see võib olla kas-, kasulik vaesusevastases võitluses. teatud uuringud ka näitavad, et vaesuse määr oleks palju suurem, kui selliseid meetmeid tarvitusele poleks võetud. niisiis, liikmesriikidel peaks olema paika pandud mingisugune miinimumsissetulek, mis võimaldaks inimestel korralikult ära elada. ja seda me peaksime ka arutama samuti võib ju mõelda selle üle, kas äh, tuu-, peaks sisse tuu-, tooma mingisuguseid teisi toetusmehhanisme, siia ma, mina olen sisse kirjutanud ainult mingid esialgsed mõtted, aga me võime ka kaugemale minna. Teiega teie minu endagi ettepane-, edasiste ettepanekute läbi saaks minna veel kaugemale. aga minu arvates kõigepealt on tarvis äh, saavutada mingisugune kõikehõlmav nägemus äh, ja selles küsimuses samuti on tarvis saavutada üle, parlamendiülene konsensus ma tõesti soovin saavutada laialdast konsensust, ma ei soovi koostada raportit, kuhu on sisse kirjutatud ainult piiratud hulk instrumente. meie nägemus sellest küsimustikust peab olema väga ulatuslik ja ma arvan, et me peaksime minema hiljem veel kaugemale ja laskuma tõesti detailidesse niisiis, kolleegid, ma pöördun teie poole küsimusega, kas meil on olemas poliitiline tahe selle küsimusega tegeleda ja midagi ette võtta. ma soovin tõesti pidada teiega arutelusid ja soovin, et te esitaksite ka oma ettepanekud, et me jõuaksime ka üksmeelele ja et täiskogu ähm, suure enamusega meid lõpuks ka toetaks, pidades ka silmas, et meil on Euroopa vaesusevastase võitlemise aasta. me peame tõesti sellel aastal tagama, et me midagi ka vaesuse vastu võitlemise frondil ette võtame, suur tänu uh,! suur tänu, proua Figureido! suurepärane raport minu arvates. mina olen oma fraktsiooni variraportöör, esimene punkt, millest te rääkisite, oli põhjenduspunkt F, te ütlesite täiesti õigesti, et vaesus ohustab kõige rohkem naisi, aga mina tahaksin teisi elanikegruppe ka äh, arvestada, näiteks puuetega inimesed, eakad inimesed kannatavad vaesuse all täiesti ebaproportsionaalselt ja sama palju kui naised. võrreldes teistega palju rohkem näiteks. Äh, tahaksin välja tuua ka lõike viis, kus kutsutakse üles liikmesriike üles näitama äh, algatusi vast-, äh, võitluseks vaesusega, äh, näiteks palku reguleerida, ma tean, et see temaatika on väga huvitav, praegu peatusite te sellel teemal ainult põgusalt, aga kui teised on sõna võtnud, võib-olla täpsustaksite seda lõike seitse, seal äh, selgitatakse, kui tähtis on see, et ka vaesuses elavaid inimesi kaasatakse otsuse tegemise protsessi. see on väga oluline, kui me räägime kodututest, vaesusest, koos mõnede teiste parlamendiliikmetega äh, korraldasime kodutuse konverentsi mm, hiljuti ja üks põhiasi, mis tuli välja, oli see, et äh, puudutud on täiesti välja jäetud otsuse tegemisest, nende otsuste tegemisest, mis puudutavad nende enda elu. seega eh, eh, need äh, vaesusega seotud küsimused, mis puudutavad äh, paljusid elanikke, mm, neid peaks arutama ka needsamad elanikud ise ja ma tean ka, et paljud organisatsioonid tahaksid äh, osaleda otsuse tegemise protsessis, seega ma olen temaga ka kõnelnud ja nüüd praegusel hetkel olen ma raporti üle väga rahul, olen isegi esitanud küll mõned muudatusettepanekud, aga üldiselt arvan, et et raportöör on teinud suurepärast tööd ja nüüd huvitab mind, mis teie arvate liikmesriikide algatusest reguleerida miinimumsissetulekut proua Grüni, esimene kõneleja. suur tänu, proua esinaine, suur tänu proua Figureidole, et ta äh, võttis tegel, tegeleda nii tähtsa teemaga, see puudutab meie äh, kogu ühiskonda Euroopa Liidus, aga me peame siiski tagasi tulema äh, miinimumsissetuleku ju ja räägiksin sellest, mis on tehtud Prantsusmaal, meil on eh, nii-öelda eh, taasintegreerimise eh, minimaalne sissetulek või, või garanteeritud elatis või elatusmiinimum, see, seda tuleks arvestada võrreldes elukallidusega ja eelkõige selleks, et inimesele tagasi anda tema eh, inimväärikus, kaasata ta taas ühiskonda ja väga sageli teha seda ka läbi töö. väga paljudel inimestel on tööle tulek või, või naasmine väga keeruline ja seetõttu ma tahaksin eh, nimetada ka neid eh, kategooriaid, näiteks tõsiste puuetega inimesi, kel, keda tuleks samuti äh, arvestada, et neile tuleks ühiskonna teenuseid, avalikke teenuseid osutada nii, et ka nemad saaksid inimväärikalt elada. tuleme siis tagasi tööle naasmise juurde. kindlasti ton-, toimub see läbi hariduse, väga sageli siiski äh, toimub nii, et inimesed on küll koolituse läbi teinud, aga seda koolitust ei saa kusagil rakendada, sest lihtsalt vastavat tööd ei ole. tuleks läbi mõelda, mis on tööturul praegu vajalik, aga mis on ka äh, vajalik homme, arvestades uusi töökohti. samuti on vaja mõelda minimaalsele vanaduspensionile, mõelge inimestele, kes on terve elu söötanud, aga siis lähevad pensionile äh, nii et nende pension ei võimalda neile garanteerida inimväärikat elu. kindlasti ei tohi niisuguseid elanikke samuti unustada. ja äh, tuleb nimetada ka vaeseid töötajaid. mina tean niisuguseid inimesi, kes elavad sotsiaalabist, nad ei tööta, kohta ja kui äh, kõik tulud-kulud kokku vaadata, siis äh, elavad nemad palju rohkem, äh, palju paremini kui need inimesed, kes teevad mingisugust lihtsat tööd, saavad minimaalset sissetulekut ja, ja nii tekivad väga suured lõhed ühiskonnas, sellele tuleb tähelepanu pöörata. nüüd samuti ei tohi ära unustada inimesi, kellel on liigne võlgnevus ja mõelda finantsinstitutsioonidele, kes ilma igasuguste hoiatusteta ja kaalutlusteta laenavad eh, kodanikele ja pärast tagasimakseid tehes ei jää inimesel isegi mingit minimaalset summat, et ots otsaga kokku tulla, sellepärast on vaja kõiki neid aspekte vaesusevastases võitluses ühiskonnas arvestada. ma tegin ise ka eh, muudatusettepanekuid teie raportile, aga üldiselt see on hea, suur tänu, suur tänu, Jean Lambert! suur tänu, ma tahaksin raportööri tänada eh, suure töö eest, mitmed kommentaarid on juba tehtud, näiteks kaasamise kohta otsuse tegemise protsessi, minu arvates on see väga tähtis aspekt. liikmesriikide tegevuskavad peavad eh, niisugust aspekti arvestama ja oluline on, et meie komisjon eh, jälgiks, kui palju nendes liikmesriikide tegevuskavades on eh, vaesusevastase võitluse korral niisugust aspekti arvestatud tahaksin veel välja tuua paar punkti, millel ma tahaksin pikemalt peatuda ja ma sooviksin, et raport ka nendega tegeleks rohkem. teatud liikmesriikides, isegi kui me vaatame, millised on inimeste tulud, kas siis pensionid või, või sotsiaaltoetused, siis äh, Äh, väga paljudes riikides on sotsiaaltoetused äh, mõeldud äh, nii, et inimest lihtsalt vee peal hoida. Neil on mingisugune teatud tase juba kindlaks määratud ja seetõttu oleks huvitav teada saada, milliste faktorite alusel need toetuste määrad või, või kogumäärad üldse paika pannakse. minu meelest on see väga huvitav aspekt, seda tuleks arvestada, kui me räägime räägime vaesusevastasest võitlusest, sest riigid on viinud nii, et paljud inimesed just jääksid nii-öelda vaesuse piirile elama. teine aspekt, mil, millele tuleks tähelepanu pöörata, on sissetulekute vahe vähendamine kõige rikkamate, kõige vaesemate vahel. mitmed uurimused on näidanud, et see on oluline ehm, aspekt ühiskonnas sidususe suurendamiseks. arvan, et oleks kasulik selle, selle teemaga natuke sügavuti minna. ja nendest äh, so, äh, pankade väljaaitamise plaanidest, millest on ka täis, täiskogul räägitud, äh, mis tegelikult puudutavad pensionide ja palkade vähendamist, et neid tuleks ka käsitleda ja me peame samuti räägime tõesti nendest plaanidest, mis aitavad inimestel tööd leida, koolitusest, ma ei, ma ei ole kindel, kas kõike sellega peaks selles raportis tegelema, aga need on väga olulised aspektid, nendega on ka varem tegeldud. raporti üldsuunit suunitlus, üldsuunitlusega oleme me äh, rahul, aga muidugi teeme me muudatusettepanekuid, meid huvitavad ka konkreetsed meetmed, mm, võib-olla ka äh, huvitab meid see, äh, et võetaks vastu raamdirektiiv miinimum, miinimumsissetuleku kohta ja et selle asemel, et üldiseid üleskutseid esitada, võiks võib-olla mõne teemaga sügavuti minna ja spetsiifilised meetmed välja töötada. härra Kohverati, palun. aitäh, proua esimees. ma leian, et raportööri, raportöör on teinud tõhusat tööd ja tegemist on olulise teemaga sel aastal Euroopa Liit sellele teemale äh, väga palju keskendub ja seetõttu on oluline luua mingisugune analüütiline raamistik, mis oleks piisavalt äh, lai ja mida toetaks äh, raportööri poolt kokku pandud andmed seda analüütilist raamistikku peaks laiendama veelgi kaugemale, kuigi ma ütlen, et raportöör on teinud väga head tööd. ma arvan, et meie kõigi jaoks oleks oluline äh, tulla välja mingisuguste spetsiifiliste ettepanekutega. Äh, just detailsete ettepanekutega sellepärast et äh, need andmed, mis meil täna on kättesaadavad, äh, nende põhjal me näeme, et äh, vaesus on väga laiaulatuslik erinevate aspektidega fenomen. seetõttu ei ole võimalik meil leida mingeid ühtseid meetmeid, millega, kuidas vaesusega tegeleda, vaid meil on vaja erinevaid instrumente selleks nii et vaesuse konkreetsete aspektidega saaks tegeleda. selles tabelis, mis selles raportis on, on välja toodud, on väga selgelt näha, et äh, kui me räägime vanusest siis põhilised probleemid eh, on laste ja noorukitega ning teisest küljest eakatega on selge, et sama vahendit ei ole mõlema vanusegrupi puhul võimalik kasutada ja seetõttu me peame välja tulema erinevate lahendustega. kui me räägime noortest inimestest, siis kõige olulisem oleks siin perekond. kui me räägime eakatest, siis saavad just sotsiaalpoliitikat äh, aidata vaesust äh, leevendada. skaala erinevad otsad siin on seotud äh, minimaalse sissetulekuga. aga miinimumsissetulekut saab sätestada erinevalt Eh, ja seda erinevate Euroopa Liidu liikmesmaade lõikes. Eh, seega võib-olla saaks eh, raporti autor välja tulla sellise tabeliga, mis sisaldaks endas ka minimaalsissetuleku rakendamise erisusi Euroopa Liidu liikmesriikides. samamoodi peame me äh, vaatama perepoliitikate meetmeid ja eakate poliitikate meetmeid, loomulikult on tegemist erinevate mm, aspektidega. aga äh, nagu öeldud juba varem, siis äh, Euroopa Liidus on tavapärane see, et inimesed töötavad, aga ei pääse vaesuspiirist kuidagi ülespoole niisiis on minu arust oluline eh, keskenduda minimaalsele sissetulekule, eh, viia see süsteem sisse mm, eh, liikmesriikides ning ka Euroopa Liidu tasandil. seetõttu ma arvan, et meie ettepanek siin kaasab ka makromajanduslikke aspekte, mida peab silmas pidama ma olen veendunud, et see on õige tee edasi. sellepärast, et sotsiaalne sidusus tähendab nende inimeste kaasamist, kes on marginaalsed või välja tõrjutud ühiskonna domineerivast grupist. Euroopas, ma arvan, ei saa me lubada endale seda, et elanikkonnagruppide vahel on sellised suured lõhed sellepärast äh, on meil vaja teha otsuseid, et tõestada, et kaks tuhat kümme on vaesuse äh, vastase võitlemise aasta ja me võtame seda tõsiselt ja ma arvan, et me saame koos selle nimel tõhusalt tööd teha. ma arvan, et äh, fraktsioonide lõikes saaksime me nende ettepanekutega koos edasi minna, et äh, positiivseid tulemusi tuleviku tarvis saavutada. Very... suur aitäh, ma tahaksin öelda, et äh, tegemist on väga olulise teemaga, mul on hea meel, et me räägime sellest ka kakskümmend kakskümmend strateegia valguses, sest see on oluliselt sellega seotud, aga järgmise poole aasta jooksul on meil vaja väga tugevat Belgia eesistumist. sellepärast, et ka nende plaaniks oli võtta vastu nõukogu otsus minimaalse sissetuleku teemal ma tahaksin öelda, et väga oluline küsimus on tuua välja võrdlus, kuidas erinevad liikmesriigid paika panevad oma indikaatorid, kuidas nad arvutavad miinimum, miinimumsissetulekut ühest küljest, aga teisest küljest ma arvan, on oluline vaadata miinimumpalga ja miinimumsissetuleku vahet liikmesriikides. sellepärast, et jah, inimesed teevad tööd, aga millised on teatud töökohtade valimise moti-, motiveerivad faktorid? ma arvan, et miinimumsissetuleku ja miinimumpalga vahel on teatud riikides väiksemad vahed, aga teistes jälle suuremad. rääkides erinevatest ettepanekutest, ühest küljest ma arvan, et me peaks välja tooma, et riikides on sissetulekute lõhe suur äh, ma arvan, et võib-olla oleks parem, kui me tooksime nendes tabelites välja teatud liikmesriigid vaid ja, sest see võib olla väga tundlik teema. punktis G räägime me erinevatest ühiskonnagruppidest, kes on marginaliseeritud positsioonist, näiteks äh, erivajadustega inimesed ja nende ligipääs äh, kõrgkvalifitseeritud töökohtadele ma arvan, et nendel inimestel ei ole kõrgkvalifitseeritud kohad äh, üldse ligipääsetavad, äh, vaid nendele jaoks on oluline lihtsalt leida mingisugune korralik töökoht. me räägime siin majanduslikust ja sotsiaalsest sidususest, aga ma arvan, et territoriaalne sidusus on täpselt sama oluline aspekt. Äh, ja see on sidususpoliitika üks alustala, et kuidas territoriaalsete erisustega hakkama saada minu arust oleks oluline ka äh, sissetulekute lõhe diskrimine-, diskrimineerimise sidumine erinevates liikmesriikides, ma arvan, et enamus riikides on see, on need kaks aspekti väga oluliselt äh, seotud. ja see oligi minu poolt kõik, ma olen väga rõõmus, et meil on see debatt siin täna. Thank you uh,, Mr Dearden. Mr Dearden? Darden, sorry. Merci, madame la president proua raportöör, ühinen oma kolleegidega, öeldes, et äh, mul on hea meel selle raporti üle, äh, see on hea alus edasiseks tööks nii olulise teema puhul. ja tegelikult ma ei taha üle korrata siin juba öeldut minu kahe kolleegi poolt, minu fraktsioonist, aga tahaksin ikkagi paar elementi välja tuua. kõigepealt arvan, et see raport võimaldab esile tuua iseäranis põhjenduspunktides äh, vaesuse ohu, rääkides just teatud äh, elanike kategooriatest nagu noored, eakad, väga oluline on äh, inimesi hoida tööturul, äh, soodustada nende äh, taastulemist tööturule, äh, aga muidugi seda tuleks üldises süsteemis ja seoses sotsiaaltoetuste maksmisega käsitleda. naised, keda vaesus ohut-, ohustab, on kindlasti haavatav kategooria, ka mõned muud kategooriad on välja toodud siin ka teiste kõnelejate poolt, aga tahaksin toonitada seda, kui tähtis on sotsiaalkaitse roll, samuti kvaliteetsed töökohad, väärik-, inimväärikas töö, kõike seda tuleb nõuda, see, nendest teemadest tuleb rääkida, kui me räägime vaesusest, need on just prioriteetsed aspektid Euroopa Liidu poliitikas iseäranis makromajanduslikul tasemel. oleme rahul, et need elemendid on välja toodud, aga nüüd, kui te lubate mul mõned ettepanekud teha. kõigepealt te räägite, milliseid eesmärke tuleb eh, seada võitluses vaesusega strateegiast kakskümmend kakskümmend tahate vähendada kümneid miljoneid või vaeste, vaeste inimeste arvu kümnete miljonite võrra, aga võib-olla võiks kaaluda ka protsentuaalset arvestust, et äh, töötada välja mingisugune üldine lähenemine kõigile liikmesriikidele. nelikümmend miljonit, see on muidugi huvitav, see ei ole sugugi halb eesmärk, komisjon oleks juba kahekümne miljonigagi rahul, aga võiks kaaluda ka neid protsente, nüüd teiseks, kui me räägime komisjoni algatusest, siis võib-olla võiks täpsustada eh, just seda lõiku, kus sellest on räägitud ja võib-olla peaks rõhutada, et, et riikidel, riikidel peavad olema siduvad eesmärgid kindlasti eh, saab selle raporti raames arutada vaesusevastase võitlusega seotult miinimumpalga tähtsust. minimaalpalk on keskne element vaesusevastases võitluses ja eh, mulle tundub, et kui see on nii tähtis, siis äh, see, teie raport, raportis ei ole siiski äh, seda teemat piisavalt rõhutatud. loomulikult toetan ma oma kolleege äh, ja kui te soovite, olen valmis muudatusettepanekutega ka edasist tööd tegema koos teiega. suur tänu. proua Grünni ja teised on välja äh, toonud väga olulise aspekti kogu selle teema puhul, nimelt kuidas aidata inimesi ise vaesusest välja tulema seetõttu oleks vajalik äh, kaaluda, mis on need sotsiaaltoetuste lävendid, mis tegelikult hoiavad inimesi vaesuse ja ei innusta neid tööle minema. me teame, et äh, meedias on pidevalt pealkirjades toonitatud, et sotsiaaltoetused on liiga kõrged. minu meelest on ka seda vaja käsitleda raportis. küsimus tegelikult ei ole äh, selles, et äh, töötute, töötutele makstavad sotsiaaltoetused on liiga kõrged, pigem on nii, et kõikides liikmesriikides Euroopa Liidus on palgatase läinud nii madalale, et äh, rahalises mõttes pole inimesel enam mingit motivatsiooni tööle minna. palgad ei ole jätkusuutlikud ja nad ei võimalda inimestel äh, väärikat elu elada minu meelest eh, see on väga oluline küsimus, aga mm, on olemas ka uusi uurimusi, mis on välja toonud selle, et need, kes on tööta või elavad vaesuses, ei ole huvitatud eh, tööle minekust, sest äh, maksud on liiga kõrged ja sotsiaaltoetused jäävad ära, seega kokkuvõttes teenib inimene töötades palju vähem või saab vähem äh, tulu kui, äh, kui sotsiaaltoetustest ära elades. seda tuleb arvestada. mida saaksid liikmesriigid ära teha, et äh, võimaldada üleminekut sotsiaaltoet-, väärtustele, baseeruvalt elult tööelule, aidata inimestel naasta tööturule. väga paljud Euroopa kodanikud, kes on pikka aega töötud olnud, teavad, et lihtsalt töökohti on liiga vähe Euroopas. me muidugi räägime siin minimaal- palgast ja muudest meetmetest, aga ka nendega saab ainult, ainult teatud määral olukorda parandada, aga tööturumeetmeid tuleb arvestada. suur tänu ja nüüd võib-olla härra Kevin Dent komisjonist äh, räägiks meile, kas on ehk mingeid uurimusi korraldatud vaesuse ja praeguse majanduskriisi seostest suur tänu. volinik komisjon ja liikmesriigid on koostöös jälginud kriisi mõjusid kodanikele iseäranis seoses vaesusega, vaesusohuga. seire jätkub, nii nagu volinik Ando eil, eile rääkis on kavatsus seda tööd jätkata, et olukorrast parem ülevaade saada. uurimuste ja seiretöö tulemusi on avaldatud ja avaldatakse jätkuvalt. suur tänu, raportöör, palun no,. Ähm, suur tänu kommenteeriksin kolleegide poolt öeldut. kõigepealt suur tänu teie kommentaaride eest. arvatavasti tehakse siin arutelus veel terve rida uusi ettepanekuid, aga ma tahaksin rõhutada paari punkti. kui ma töötasin põhjenduspunktide ja seletuskirja kallal, mõtlesin ma millised võiks olla reageeringud sellele. aga mul ei olnud lihtsalt aega kõike üles kirjutada, ma nõustun kõigega, mis te siin öelnud olete. kuidas me saame võidelda töötavate vaeste probleemi lahendamise nimel? sest see fenomen on ka järjest laiaulatuslikum. meil tuleb tagada, et koos töökohaga ka sellele kaasnevad ka teatud õigused ja töötajad suudavad säilitada ka oma väärikuse, aga see võib olla formuleeritud erinevalt erinevates liikmesriikides. mina räägin ko siin korralikudest töökohtadest, millega käivad kaasas ka teatud õigused. Eh, sest miinimumsissetulekust ei pruugi piisata. oluline on eh, pa-, paika panna ka eriti just naiste puhul miinimumpalk, pidades silmas, et seega miinimumpalk on väga oluline, ma räägin siin korralikest töökohtadest, eh, mis tagavad töötajatele ka nende õigused noori inimesi ei peaks lihtsalt värbama paariks kuuks või paariks aastaks praktikantideks, ilma et nad üldse mingisugust palka saaksid. vahel makstakse küll kinni nende söögikorrad, aga terve rida noori inimesi on tööle võetud ilma igasuguse palgata ja ka sellele probleemile tuleb leida lahendus. ka selle kohta on kirjutatud raport, aga me peaksime seda küsimust ka siin mainima. ja siis see poole ajaga töö ja ka pealesunnitud poole ajaga töö, mille eest makstakse nii vähe, et inimesed elavad ikkagi alla vaesuspiiri. ka selle kohta tuleks midagi siin raportis mainida, ma ei ole seda veel senini teinud, aga see lisandus tuleks sisse tuua, võib-olla teete teie seda. samuti peaksime me mainima pensionäre pensionäridelgi on tarvis miinimumsissetulekut. et ka nemad saaksid ka pärast pensionile minekut väärikalt elada. ka see tuleks siia raportisse veel sisse kirjutada, ma ei ole seda veel teinud, aga küll ma seda teen. siis härra Konferati poolt äh, välja toodud küsimused äh, nendega ma tegelen lõpus, siis puuetega inimeste küsimus. Nendest on siin räägitud üldiselt, aga ähm, aga neid spetsiifiliselt ei mainita. vaesusevastases võitluses tuleb arvesse võtta ka töötuid inimesi nende inimeste jaoks peavad olema olemas sotsiaaltoetused, me peame mainima korralikke töökohti ning ka stiimuleid. aga loomulikult on alati inimesi, kes öö, ähm, ei saa töötada, kellel on näiteks kroo-, mingi krooniline haigus või puue. ka nende inimgruppide jaoks tuleb paika panna vajalikud meetmed puuetega inimeste jaoks tuleb tagada ka töökohad, mida ja töö, mida nad saavad teha ja mille eest nad saavad piisavat palka. ka kõike seda tuleks siin raportis arvesse võtta. miinimumsissetulekut saab vaadelda mitmest aspektist. ja on välja toodud ka küsimus miinimumsissetulekust Euroopa tasemel minu arvates tuleks võidelda selle nimel, et mingisugune miinimumsissetuleku määr oleks paika pandud, see ei peaks olema isegi ühtne üle Euroopa, sest olukord liikmesriikides on ju erinev. aga näiteks võiks arvesse võtta protsenti SKT-st, mis võiks olla siis igas riigis ühesugune selle üle ilmselgelt hakkame me veel ka pikalt vaidlema. ja siis küsimus sellest, kuidas aidata riike, kelle võlatase on juba vä-, nii suur ja kes võib-olla ei suuda seda kõike kinni maksta. siin, ma arvan, on küsimus Euroopa solidaarsuses. võib-olla tuleks kasutada Euroopa Liidu eelarvet. see ei ole päris uus idee, aga selle läbisurumiseks on tarvis suurt konsensust. muidu me ei saa siin oma rolli täita. kõiki neid punkte esialgsesse raporti projekti pole ma sisse veel kirjutanud, me peame nende üle veel järgi mõtlema, arutlema ja meil on tarvis teada, kas meie komisjon on valmis nii kaugele üldse minema. kui me toetame neid põhimõtteid, siis saame me tõesti saav-, suudame me saavutada ka mingisugust edu muidu, aga Euroopa vaesusevastane va,, vaesusevastase võitluse aasta jookseb tühja. me üritame vaesust ju välja juurida, aga viimase kümne aasta jooksul pole me seda suutnud teha. vaesuses elavate inimeste arv on hoopis suurenenud seega me peame vastu võtma selge otsuse ja loodetavasti kolleegid, te toetate mind. me peaksime oma ettepanekutega minema võimalikult kaugele. sellest ei piisa, kui Euroopa Komisjon ütleb meile, et aasta pärast kriisi on meil endiselt tarvis läbi viia hinnanguid, vaadata, millised on olnud kriisi mõjud viimane statistika kahjuks pärineb kahe tuhande kaheksandast aastast, uuemat infot paraku ei ole. ja vaesusalased uuringud on isegi vanemad veel kahe tuhande seitsmendast aastast. ja praegune olukord on hoopis teistsugune. niisiis, me peame kiiresti üritama oma statistikat uu-, uuendada, et me saaksime tõesti vaadata, milline on olukord praegu liikmesriikides. mitmes riigis, mitte küll kõigis, on olukord väga kriitiline ja seetõttu peame me ki-, kiireloomuliselt paika panema ka solidaarsust üles näitavad meetmed. mul on siin omad ettepanekud samuti aga ma ootan ära ka teie ettepanekud, sest nii saame me kõige kiiremini edasi minna. suur tänu, proua Figureido, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viies mai, järgmine nädal arutatakse muudatusettepanekuid esimesel juunil, komisjonis hääletus kahekümne esimesel juunil ja täiskogul arvatavasti oktoobris. loodetavasti. see ennem seitsmeteistkümnenda oktoobri vaesuse vastase, vastast päeva. järgmisena Kristjanseni raport, mis puudutab noteeritud äriühingute haldusjuhtiv või järelevalveorganeid. palun. Sidste gang her i udvalget vedtaget en udtalelse til den del af kapitalkrav. suur aitäh, proua esinaine eelmisel korral rääkisime sellest, selles komisjonis äh, siin äh, finantssektori palgapoliitikast. ja see tegelikult on selle äh, raporti lisa. ja algatuseks ma ütleksin seda, et raporti projekt, mis härra Kadrari poolt on kokku pandud, on väga hea ja see kaasab ka selliseid ettepanekuid, mida siin komisjonis on juba arutatud. see viitab sellele, kui head ülevaadet on meil vaja finantssektori palgapoliitikast üldiselt samamoodi peaks olema mingisugune järelevalveorgan mis, mis finantssektori palgapoliitikat puudutab. ja see organ võiks töötada piiriüleselt see raport on väga hea, aga alati on ka ruumi siin parandusteks ja meie komisjon on äh, toetanud äh, mm aktsiaoptsioonide tühistamist äh, majanduskomisjonis nii kaugele ei taheta minna, aga äh, me oleme näinud äh, seda, et finantskriis on tekkinud liigsete riskide võtmise tõttu ja mina olen selle poolt, et, et me peame aktsiaoptsioonide Äh, palgalisana andmise lõpetama. ja ma arvan, et boonusesüsteem kui selline on vajalik. aga võtmeküsimus siin on see, et äh, boonussüsteeme tuleb silmas pidada pikaajalises perspektiivis. ja seetõttu on meil vaja sätet Äh, mis lubab boonussüsteemina välja makstud palga tagasivõtmist äh, teatud äh, perioodil. samuti arvan ma, et palka peaks määrama mingisugune erapooletu organ, sellepärast et vastasel juhul võetakse liigseid riske. højt og baseret på at sikre kortsigtede palgad finantssektoris on olnud ebamõistlikult kõrged ja see on äh, innustanud ettevõtteid äh, mitmeid riskantseid skeeme rakendama. rääkides nüüd äh, töötajatest ja, ja hoiustajatest, need riskantsed skeemid lihtsalt ohustavad tavainimesi see debatt, mida me äh, siin praegu peame, ma äh, loodan, et see annab häid tulemusi. Um, we don't have anybody else who wants to come in on this, so keegi ei tundu sõna soovivat, seega ma eeldan, et äh, kõik on ühel nõul teie ettepanekutega. kahtlemata üritat üritavad mõned inimesed hiljem seda äh, raportit muuta, aga praegu tundub, et olukord on tel-, äh, selline ei ole. muudatusettepanekute tähtaeg on kuues mai kell kaksteist. kuuendal mail on Ühendkuningriigis valimised, nagu te vahest teate, see on meie jaoks tähtis päev. arutame muudatusettepanekuid esimesel juunil, hääletus teisel juunil kahekümne teisel juunil võetakse äh, see asi vastu ECONis juhtivkomisjonis ja täiskogule peaks see minema juulis. nii palju siis sellest päevakorrapunktist. järgmisena minu resolutsiooni projekt ja suuline küsimus eakate pikaajalisest hooldusest juba mõnda aega olen ma kaalunud selle algatusega väljatulemist äh, erinevatel põhjustel, aga peamiselt seetõttu, et äh, see pikaajalise hoolduse küsimus peaks olema olulisem prioriteet. nagu te teate, meil on vananev ühiskond ja meil on vaja vaadata, millised väljakutsed ja probleemid sellest tulenevad. raporti demokraatili-, demograafiliste väljakutsete kohta oleme me juba koostanud ja selles küsimuses olen ma tihedat koostööd teinud ka Toomasega. mis puudutab seda suulist küsimust, siis lõige üks, küsin ma komisjonilt, Euroopa Komisjonilt, millist rolli nemad saavad mängida, äh, et parimad tavad paremini leviks. minu arvates komisjon saab teha palju rohkem selliste tavade levitamisel. lõikes kaks küsin ma jällegi, millist infot saab komisjon meile anda öö, äh, selle kohta, kui palju hooldatavaid vanureid on surnud, äh, sest äh, paljud need surmad on seotud äh, vähese toitumisega või dehüdratsiooniga. paljudes liikmesriikides võib olla sellega probleeme. Ühendkuningriigis leiavad, ma tean, aset mitmeid väga paljud ennetatavad surmajuhtumid, mõned nendest haiglates, mõned hooldekodudes, mõned ka inimeste enda kodudes lõikes kolm tegelen ma mitteelustamise käskudega, sest paljudes liikmesriikides tunduvad nad järjest enam levivat, ka Ühendkuningriigis. ja hooldekodude puhul on see tõesti võib-olla täiesti mõistlik ja sealt selline strateegia ka pärineb kui kellelgi on tead-, diagnoositud surmaga lõppev haigus, on olukord loomulikult hoopis teistsugune ja siis öö, ilmselgelt see mitteelustamise strateegia tegelikult aitab neid inimesi. aga seda küsimust kasutatakse ka mitmel teistel puhkudel ja sellega on minu arvates seotud mitmeid probleeme, sest elu, mitteelustamise käsk ei võta äh, piisavalt arvesse selle inimese enda arvamust. teatud riikides, ma tean, ei saa äh, sugulased sellist otsust vastu võtta seaduste kohaselt äh, sest arst peab nendele otsustele alla kirjutama, aga mõningatel liikmesriikides on sugulastel liiga suur võim ähm, sellise otsuse üle. seega minu arvates peaks ka selle küsimusega tegeleme, pidades silmas artiklit kaks põhiõiguste hartast. meil on tarvis seda küsimust lahata ning alustada tõesti poliitilisi arutelusid selle üle, sest minu arvates me ei räägi sellest piisavalt palju. ma tean, et paljudes liikmesriikides on rahadega kitsas käes ja, ja minu hirm on, et hooldekodudel, hooldekodudel oleks, tundub, et olukord, nad, nad suudavad öö, palju raha kokku hoida, kui nad ei üritagi säästa inimeste elusid ja minu arvates on viimane aeg neid küsimusi arutada. lõikes neli räägin ma vanurite kuritarvitamisest ja küsin komisjoni käest, mida on selle kohta, mida on sellel alal ära tehtud, ma tean, et Tahne programmis on, tegeletakse näiteks sellega, aga ma sooviksin näiteid parimatest tavadest liikmesriikides, mis on levinud teistesse liikmesriikidesse. terve rida liikmesriike on väga tõhusalt tegi, tegutsenud, vältimaks vanurite kuritarvitamist, olgu see siis kodus või hooldekodudes või haiglates. selline kuritarvitus võib äh, võtta ükskõik millise erineva vormi, see või, ei pruugi olla ainult füüsiline, vaid vaimne või ka äh, rahaline. lõikes viis küsime me komisjoni arvamust Euroopa Äh, käitumiskoodeksi kohta, et liikmesriigid kirjutaks alla miinimummääradele äh, teenuste pakkumise puhul. nüüd äh, resolutsiooni projekt, mis on ka siia, mida ei saa koos siia päevakorda panna, kuigi arutelu jah, toimub nende kahe punkti üle koos. lõikes kaks räägin ma, et Ühendkuningriigis ja paljudes teisteski liikmesriikides, nii palju kui ma olen aru saanud, kuigi noh, kuna minu kogemused pärinevad Ühendkuningriigis, siis rõhutan ma seda riiki. see, äh, siin ma räägin äh, geriaatriliste arstide küsimusest vanemate inimeste puhul. sageli vanuritele öeldakse, et ah, teil ei ole mingit midagi häda, te lihtsalt olete vana kuigi ei võeta arvesse, et vanurite diskrimineerimisega on seotud mingi, teatud spetsiifilised probleemid, Alžeimeri haigus ja dementsus näiteks, on jah, tõesti haigused, aga mitmed dementsusjuhud jäävad diagnoosimata ja sugulastele lihtsalt öeldakse, et see inimene lihtsalt on vana samuti on probleeme sellega, et kas piisavalt varakult algab ravi. ja samuti sooviksin ma, et jällegi äh, paremini uuritaks parimaid tavasid liikmesriikides. lõikes neli jällegi soovime me, et tuldaks välja rohelise raamatuga selles küsimuses. komisjon on seda minevikus lubanud, aga selle asemel räägivad nad nüüd konverentsist vanurite kuritarvitamise üle asjus. mina sooviksin rohelist raamatut, olles nüüd äh, rääkinud kolleegidega erinevatest parteidest, siis selgub, et vanureid kuritarvitatakse igal pool, nagu ma ka suulises küsimuses ära mainin. lõige viis äh, kutsub üles paremat, paremini infot äh, jagama jällegi avatud koordineerimismehhanismi raames, me teame, et see avatud koordineerimismehhanism ei ole olnud nii edukas, kui ta võiks olla. aga sotsiaalses valdkonnas on oluline seda mehhanismi säilitada, võib-olla te teiste valdkondade puhul mitte, aga sotsiaalvaldkonnas tu-, tuleks ta tõesti efektiivsemaks muuta, see on minu arvates ka võimalik, aga ainult siis, kui me seda tõesti soovime sest nii palju on ju näiteid headest tavadest, me ei pea alati vastu võtma uusi õigusakte, vaid lihtsalt mõtlema selle üle, kuidas me saame üksteiselt õppida. sest kui me ei tee seda, siis vanurite hoolduse küsimus muutub selliseks tuhkatriinu teemaks. paljud anurid on marginaliseerunud ja seetõttu ma üritangi seda küsimust päevakorda suruda, loodetavasti järgmisel viie aasta jooksul suudame me paika panna käitumiskoodeksi kõikide liikmesriikide jaoks, kõikidel nendel teemadel, mis puudutavad, on seotud pikaajalise hooldusega. tuleb tõesti tagada, et oma elu lõpufaasis olevaid inim-, olevate inimeste eest ka tõesti hoolitsetaks. järgmisena proua Figureidu. Ehm, suur aitäh, proua esimees ma arvan, et see teema on osa laiemast teemast, mis puudutab äh, vaesusevastast äh, võitlust jällegi. sest eakate inimeste hulgas me leiame väga palju neid, kes elavad vaesust piirist allpool. seda just sellepärast, et nad saavad liiga vähe äh, pensioneid, et nende sotsiaaltoetusi on kärbitud ja need tingimused sageli tabavad äh, just naisi. muidugi naiste jaoks on positiivne see, et nende eluiga on pikem kui meeste oma aga see olukord ei tähenda seda, et peaksime suurendama sotsiaaltoetusi see tähendab ka seda, et me peaksime parandama avalike teenuste kättesaadavust. ja just neid teenuseid, mida osutatakse eakatele. sest eakad ja noorte inimeste grupid ühiskonnas kogevad vaesust kõige rohkem ja kõige teravamalt ning seetõttu on neil vaja erikohtlemist väga tihti tähendab see nende gruppide jaoks äh, seda, et äh, erikohtlemist nad ei saa endale lubada, kuna nad teenivad liiga vähe. ja sotsiaaltoetuste tasem tegelikult ei vasta eakate inimeste vajadusele. ja nagu Linn just ütles, siis see võib viia olukorrani, äh, kus need grupid marginaliseeruvad. ma olen selle raportiga väga nõus niisiis detailsemaid andmeid on vaja, sest me ei tea tegelikult, mis teatud liikmesriikides on viimase aasta jooksul toimunud, me teame seda, et sotsiaalkindlustussüsteemid kannatavad ja olukord on halvenenud. me teame, et noortegrupid ja eakad kannatavad, aga meil on vaja täpsemaid arvandmeid selle kohta. sellegipoolest tahaksin proua Linni õnnitleda selle initsiatiivi puhul, ma arvan, et see on väga oluline samm. ning see sobib väga hästi meie eesmärkidega sotsiaalse tõrjutuse ning vaesuse vastases võitluses. küsimus ei ole ainult suhtelises vaesuses, mis eakate hulgas on. väga sageli me näeme ja räägime absoluutsest vaesusest see tähendab olukorras, kus inimesed kannatavad täielikult puuduse all. paljude eh, juhtudel need mitteelustamiskäsud eh, vanadele inimestele sunnitakse peale selleks, et hoida kulusid kokku. ja ma arvan, et sellist asja me ei su-, me ei pea Euroopa Liidus sallima. Eh, sellepärast, et see viib edasi jõukuse ebavõrdse jagunemiseni ühiskonnagruppide sees. niisiis ma selle initsiatiiviga olen täielikult nõus. ja ma tahaksin avaldada kiidusõnu neile, kes selle eesmärgi nimel on tööd teinud. ma arvan, et sarnane algatus eh, tuleks eh, vastu võtta ka just noorsugruppe puudutavalt ühiskondades sest noorte inimeste ja laste olukord Euroopa Liidus on murettekitav. niisiis paneksin ma ette, et võtaksime vastu sarnase algatuse, mida võib koordinaatorite kohtumisel arutada. niisiis suuliselt vastatav küsimus, mis puudutab noori inimesi sest samasugused küsimused tekivad ju ka noorte puhul nii nagu me siin eakate puhul näeme. Jean Lambert, palun. aitäh. Äh, ma kiidaksin väga seda resolutsiooni ja suuliselt vastatavaid küsimusi. Äh, seda, mida proua Figueredo just ütles minu arust ei ole siin väga otsest seost just äh, vaesusega, aga kindlasti elukvaliteediga. suur osa mängib rolli siin ka äh, sotsiaalne suhtumine inimeste poolt, äh, mida sissejuhatuses ka kuulsime, ja sellepärast on võrdse kohtlemise direktiiv siin oluline, sellepärast et see käsitleb ka diskrimineerimise aspekte. aga see on ka küsimus isoleeritusest sellest, et inimesed jäetakse olukorda, kus keegi eh, nende heaolu nimel ei tegutse, ei, neid ei huvita see ja seetõttu on need inimesed väga haavatavad. niisiis on siin ka valvekoera eh, dimensioon sees võib-olla sotsiaalse kaasatuse küsimused ka avatud koordinatsioonimeetodiga lähevad äh, paremini kokku. aga see järelevalvemehhanism, ma leian, on väga oluline eakate puhul, kas nad on siis hooldusasutustes või elavad äh, omaenda kodus. Äh, kuidas see mehhanism töötaks, kuidas järelevalve teostatakse, mis ajaperioodide järel ma arvan, et karistamatuse tunne ja tajumine on see hooldekodudes, mis viib selleni, et eakate eest hästi ei hoolitseta. aga mul on küsimus esimese suulise küsimuse kohta, mis räägib äh, koolituse kohta professionaalidele selles valdkonnas. tahtsin küsida, et kas see tähendab ka äh, hooldusabi, siin me oleme komisjonis varem rääkinud äh, sellest, et koolitust peaks tõhustama ja ma arvan, et kogu eakate eest hoolitsemise sotsiaalset suhtumist tuleks muuta, sellepärast et siin on see diskrimineerimise aspekt. seda nähakse kui tööna, mis ei vaja erilist väljaõpet, igaüks võiks sellega hakkama saada ja seetõttu seda ei hinnata vääriliselt aga ma arvan, et nii suuline küsimus kui, kui resolutsioon, mis mõlemad on väga head initsiatiivid, peaks seda kindlasti mainima. Te rääkisite noortest, jällegi peaks vaatama neid inimesi eh, ühiskonnas, kes on kõige haavatavamad. sellega võiksime siis hiljem tegeleda. Also... Eh, suur aitäh kõigepealt eh, ma tahaksin öelda, et suuliselt vastatavad küsimused ja resolutsioon, mõlemad on väga olulised. ja hea, et mis linn on selles valdkonnas tööd teinud, see on väga tervitatav ma olen nõus äh, suuliselt vastatavate küsimustega, aga mul on küsimus, et kas oleks kasulik äh, siin panna kogu see temaatika laiemasse konteksti, äh, mitte ainult vaesusest rääkides, aga rääkides ühiskondlikust hooldusest, avalikest teenustest nii kaua kui võimalik, nii et eakad tegelikult äh, eelistavad elada omaenda kodudes nii kaua, kui nad ise hakkama saavad või nii kaua, kui neile abi osutatakse ja seetõttu võib-olla peaks töötama välja pigem neid teenuseid, mis aitavad neid inimesi omaenda kodudes Äh, nii et pikaajaline hooldus siin on lahendus ja siis me peaksime arutama minimaalseid standardeid ja nõudmisi sellisele hooldusteenusele. et äh, see oleks võib-olla siis äh, laiem kontekst, mida ma soovitaksin siin kasutada. teine aspekt on see, et et kaks tuhat üksteist on aktiivse vananemise aasta Euroopa Liidus, me räägime siin solidaarsusest erinevate ühiskonnagruppidega ja ma olen kuulnud, et äh, on risk, et, et seda sündmust aset ei leia ja samas ma arvan, et äh, see annaks meile tegelikult hea võimaluse seda teemat jälle üles võtta, sellepärast et aktiivne vananemine on oluline, selle raames me saame rääkida äh, ühiskondlikustest hooldusteenustest eakatele ning nende standarditest. samamoodi rääkida eakate hoolduse probleemidest. ja ma arvan, et see eh, Euroopa Liitu hõlmav toimimisjuhend on väga oluline, meil on vaja miinimumsuuniseid ja kvaliteedistandardeid Euroopa tasandil Äh, milliseid institutsioone peaks kaasama, millised, äh, milline koolitus on vajalik professionaalidele selles valdkonnas, meil on vaja ülevaadet äh, paremat Euroopa Liidu tasandil sellest. suur tänu. kui keegi teine sõna ei soovi, siis vastaksin nüüd tõstatatud küsimustele. proua Figureido, te rääkisite õigustatult sotsiaalkindlustussüsteemist. tõesti, see temaatika pole äh, just otseselt vaesusega seotud, vaesusega kui sellisega seotud, aga see on seotud finantsprobleemidega, mis paljudes liikmesriikides siiski on. seetõttu paljud liikmesriigid on kavatsenud äh, avalikke teenuseid vähendada, iseäranis äh, pikahoolduse teenuseid, eakaid puudutavaid teenuseid ma muidugi soovisin pikaajalisele hooldusele keskenduda ja osaliselt rääkida ka hooldusasutustest, aga resolutsiooni punktides neli ja viis tõin ma välja ka hoolduse kodudes. hooldus ei toimu ju ainult spetsiaalsetes institutsioonides, kui tõesti keegi saaks oma koju jääda ja saada tugiteenuseid, siis see oleks parim võimalus asju lahendada, kui tõesti need teenused on olemas. aga kui liikmesriikides on rahalisi probleeme, siis neid tugiteenuseid ei osutata, eakatel lihtsalt tekib probleeme, sest nad ei tule e, toime iseseisvalt ja siis pannakse nad siis kas hooldushaiglasse või hooldekodusse ja see on riigi jaoks veelgi kulukam, sest e, pikemas perspektiivis läheb inimese jaoks vaja veelgi rohkem abi. nüüd raport räägib äh, iseäranis, vabandust, meil on ka selline raport, mis demograafilistest muudatustest räägib, äh, selle valmistab ette Toomas Mann ja mul on väga hea meel, et raport jõuab ka septembris täiskogule minu raport jõuab sinna juulis ja nüüd praegust aastat arvestades on vaja nimetatud teemasid tõstatada, teha seda järk-järgult, kõigepealt teeme resolutsiooni ja septembris avaldame demograafiliste väljakutsete raporti. nii, et kõik need küsimused jääksid pidevalt päevakorda ma rääkisin ka professionaalidest, kui me nimetame professionaale, siis äh, mõnele võib tunduda, et äh, hooldustöötajad jäävad välja, ma arvan, et hoold-, hooldustöötajad on samuti professionaalid, sest nemad ju tegelevad eakatega, kes on võib-olla kõige kaitsetumad ja ähm, ma tean tõesti, et hooldustöötajaid alavääristatakse pidevalt. arvestatakse, arvatakse, et kui äh, mingis kaubamajas ei saa tööd, siis hooldekodus võib ikka saada ja äh, unustatakse ära, et need, kes hooldekodudes töötavad, on tegelikult äh, kõige andunumad töötajad töötavad ületunde ja sageli miinimumpalga või lihtsalt minimaalse sissetuleku eest. niisuguseid inimesi tuleb tunnustada ja mitte ainult tunnustada, vaid nendele tuleb seada ka korralikud koolitusvõimalused. mina ja kolleegid oleme valmis sellega tegelema. E, paneme selle paberile ja ütlema, et niisugune töö väärib tunnustust, mitte nii, et öeldakse, et äh, jah, hooldekodud vajavad töötajaid, aga töötajaid ei leita, sest äh, töötingimused ei ole õiged, palgad on liiga madalad. ma tean, et, et hooldustöötajad, kelle tööaeg on väga pikk, peavad töö juures veel oma toidu eest maksma. see on täiesti uskumatu. hooldekodu oma elanikele pakub süüa, aga personalile kõik need õed, sanitarid, hooldustöötajad ei saa e, süüa, nad peavad kas üldse ilma toiduta läbi ajama või oma toidu kaasa võtma tööle ja lisaks sellele peavad nad toime tulema minimaalse sissetulekuga või miinimumpalgaga mõnes liikmesriigis. tähtis on, et need asjad paika pandaks mitte ainult siin resolutsioonis, vaid kui tõesti me jõuame demograafiliste väljakutsete raportini, siis ei jää ka see aspekt meie tähelepanu alt välja. resolutsiooni olen pannud selle sisse, olen võtnud selle ka suulisse küsimusse, aga seda ei tohi ka ära unustada Toomas Manni raporti puhul, mis räägib demograafilistest muudatustest. kõik need märkused, mis te siin tegid, on teretulnud, olen valmis muudatusettepanekute kallal tööd tegema. tähtis on esimesed sammud õigesti seada et siis edasi minna laiema problemaatikaga, mida kajastab Toomas Manni raport. suur tänu kõigile! me oleme juba pool tundi ajast ette jõudnud. hääletamine toimub kell üksteist, seega arvan, et praegu oleks õige aeg pool tundi va-, vahet pidada ja siis tuleme tagasi hääletuseks kell üksteist. franchement dedans. kallid kolleegid, lubage nüüd teid paluda kõiki kohtadel istuda. Tout le monde a pu rejoindre sa place avant le début de notre séance de vote. Je... kas kõik on kohtadel? enne hääletamist kontrollime, kas kõigil on hääletuskaardid kaasas ja kas kõik fraktsioonid on maksimaalselt esindatud, kuid et kedagi ei oleks liiast. nii, otsige oma kaardid välja ja Bien. Alors, nous procédons au test. hakkame siis nüüd testima kaarte. Bon, tout le monde a pu voter? kas kõik nüüd kontrollisid oma kaarti? mulle tundub, et liiga palju rahvast on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 tunnet, äh, üks sotsialist on Liiast ja kuus Rahvapartei liiget Riiast. seega mulle tundub, et äh, Rahvapartei asendusliikmete seast tuleb nüüd koomale tõmmata, aga las nad teevad seda ise. sotsialistid saavad sellega kindlasti kohe hakkama. Euh, rahvapartei koordinaatorid, kas me saame hak-, peale hakata oma tööga nüüd? Bien, maintenant je crois qu'il nous faut procéder euh, au vote si euh... hea küll. Äh, kui nüüd kõik on kohtadele asunud, siis kontrollime veel kord neid kaarte. palun hääletage kontrolliks. kas kõik on nüüd hääletanud? meie testhääletus on läbi, kaks Rahvapartei liiget on siiski Liiast, härra Ori, äh, palun ajage asjad kiiresti korda, sest kõigil parlamendiliikmetel on ikkagi õigus nüüd hääletuse juurde asuda no.. Ruin, Ruin, härra Ori, ega mina ei hakka teie öö, ridades korda lööma, looma kui asjad on nüüd korras, siis väga hea. viimane test. hääletage. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? täiesti erandlik olukord, ideaalne olukord ja nüüd hakkame hääletama. esimene raport, mida me hääletama hakkame on äh, Edith Baueri raport, siis see puudutab tööaja korraldust autovedudes. meil on muudatusettepanekud kuusteist, seitseteist, kaheksateist, mis lükati tagasi. Nad on identsed tegelikult, hääletame neid koos. elektrooniliselt, palun kas kõik on nüüd hääletanud neid kuusteist, seitseteist, kaheksateist? hääletus lõppes. kolmkümmend poolt, üheksateist vastu. proua Edith Baueri raport lükati tagasi sur le rejet de l'intérêt.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 palun jääge siiski kohtadele ja nüüd hakkame hääletama komisjoni ettepaneku tagasilükkamist. seega me peame hääletama õigusloomelist ettepanekut ennast tervikuna, see on teie hääletusnimekirja lõpus. seega hääletamisele tuleb õigusloomeline ettepanek muudatustega. palun hääletage. Need, kes on selle poolt, et õigusloomeline ettepanek Euroopa Komisjonilt tagasi lükatakse või proua Harkin, kes soovis sõna? vabandage, palun selgitage meile, kuidas me hääletama peame. muide, seda ma tegingi, kuigi me oleme hääletuse keskele jõudnud, võin teile seletusi anda, me hakkame hääletama õigusloomelist ettepanekut. me hääletasime, vabandust, komisjoni ettepaneku tagasilükkamist nüüd peame väljendama oma arvamust lõpphääletusel õigusloomelise ettepaneku kohta tervikuna. see tähendab seda, et need, kes on vastu raportööri seisukohtadele, hääletavad vastu. hea küll, vabandage nüüd, äh, ma sain aru, et tekkis väike segadus, katsume nüüd korda luua. vaadake oma hääletusnimekirja. pärast seda, kui proua Baueri raporti muudatusettepanekud on läbi vaadatud, siis tuleb hääletada, anda lõplik hääletus proua äh, Baueri raporti kohta tervikuna praegu sisaldub selles ainult üks artikkel ja see on suunatud komisjoni, Euroopa Komisjoni ettepanekut tagasilükkamisele. seega palun hääletage proua Baueri raportit, mis on parandatud. palun hääletage

õigusloomelise resolutsiooni lõpphääletus parandustega. muide, kes on selle poolt, et komisjoni ettepanek tuleb tagasi lükata, need hääletavad poolt. palun hääletage hääletus on lõppenud peaaegu samad tulemused ja see raport on nüüd ära hääletatud. Läheme edasi. hääletame kolleeg Richard Howitti arvamust inimõiguste sotsiaal- ja keskkonnastandardite kohta rahvusvahelistes kaubanduslepingutes. see on arvamus, mis tuleb esitada INTA komisjonile. kõigepealt lõige üks punkt kaks, Kassler, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, muudatusettepanek kolm Higinsilt, äh, kes poolt, vastu erapooletud, kontrollime, number kolm. kõik hääletasid, hääletus läbi. muudatusettepanek kolm lükati tagasi, kakskümmend kuus vastu, üheksateist poolt. nüüd jõuame lõige kaks, muudatusettepanek viis, et Kassleri ettepanek tagasi lükata, kes äh, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus Renielt, kes poolt, vastu. ma arvan, et vastu võetud. muudatusettepanek. Ah, te soovite kontrollida, number kuus läheb kontrollimisele elektrooniliselt, palun. hääletus lõppes kakskümmend viis poolt, üks erapooletu, kakskümmend vastu. number seitse Higinsilt, kes poolt, vastu, erapooletut, jälle ei ole selge. kontrollime seitset elektrooniliselt. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kolm vastu, tõesti tagasi lükatud. lõige kolm, muudatusettepanek kümme, mitu autorit, Lope Fontanier, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa raportöörilt, kes poolt, vastu, erapooletud tundub, et vastu võetud. kontrollime elektrooniliselt. number kaheksa, hääletage palun. kas kõik hääletasid, hääletus lõppes? kakskümmend kuus poolt, üheksateist vastu, selgelt vastu võetud. Les 9 et 11 sont üheksa ja üksteist langevad kokku, kes poolt, kes vastu, äh, vastu võetud ühe, üksteist Harkinilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige neli, muudatusettepanek kaksteist raportilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, viisteist ja kuusteist lähevad koos hääletama, hääletamisele, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss B, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd ähm, saame hääletada neljateistkümnendat, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud lõige kuus, muudatusettepanek üheksateist Higinsilt, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist Kastlerilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. see oli kakskümmend, jah, hea küll vabandage siis tõesti, see oli muudatusettepanek kakskümmend kantslerilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, seega. nüüd kompromiss C, kes poolt, kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige seitse, kompromiss D. kes poolt, kompromiss D, kes poolt? kes vastu? kes erapooletud? kompromiss D vastu võetud. nüüd lõige kaheksa, raportööri kahekümne viies ettepanek poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kakskümmend viis, elektrooniline hääletus kõik on hääletanud, hääletus lõppes. kakskümmend seitse poolt, kakskümmend kaks vastu, selgelt vastu võetud. nüüd osa kahekümne kuuendast muudatusettepanekust, kus öeldakse, et äh, ühiskondlikud organisatsioone kaas-, kaasatakse. poolt, era-, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend seitse Renielt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa langeb ära, nüüd kakskümmend üheksa kanslerilt, kes äh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend raportöörilt poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. lõige kümme, kolmkümmend kaks, kes poolt? vastu? erapooletud, kontrollime, kolmkümmend kaks elektrooniline hääletus kas kõik nüüd hääletasid? hääletus lõppes. kakskümmend poolt, kakskümmend üheksa vastu, seega muudatusettepanek kolmkümmend kaks ei võetud vastu. kolmkümmend üks muide ei langenud ära, kolmkümmend üks tuleb ka ära hääletada, palun, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõige kümme meie nimekirjas kolmkümmend kahte ei võetud vastu ja nüüd raport oli kolmkümmend kolm, kes poolt? kolmkümmend kolm, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kolmkümmend neli Toomas Mannilt poolt vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kogu tekst läheb elektroonilisele hääletamisele. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. kakskümmend neli poolt, kakskümmend üks vastu, kolm erapooletut. raportööri võib hääletada või vabandust, õnnitleda au vote sur euh, l'avis. ja nüüd tuleb hääletada arvamuse projekti. Alejandro Sergaselt, mis puudutab ühtset elamise tööloa taotlemise korda. kõigepealt äh, artikkel kaks punkt B, muudatusettepanek kakskümmend neli kahelt autorilt. kõigepealt läheb hääletamisele muudusettepanek kakskümmend neli ilma sõnadeta in the context of a paid relationship, mis ei sobi meie komisjoni pädevusega võrreldes libekomisjoniga, seega kakskümmend neli läheb ne-, ilma nende sõnadeta hääletamisele kes on selle muudatusettepaneku poolt? kes on vastu, kes erapooletud? palun, härra raportöör. ma tahaksin lihtsalt öelda, et Toomas Mann palus, et ma selgitaksin, et kompromiss A, mis nüüd hääletamisele tuleb, sisaldab ka muudatusettepanekut kakskümmend viis Toomas Mannilt endalt kuni viimase lõikeni mitte, see ei puuduta mitte ainult põhjenduspunkti kaht-, kaksteist, vaid ka punkti kakskümmend viis Toomas Mannilt. suur tänu, kompromiss A nüüd. see puudutab äh, põhjenduspunkti kaksteist ja Toomas Manni kahekümne viiendat muudatusettepanekut poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd lõige kaksteist punkt üks A kakskümmend kuus, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tundub, et vastu võetud, aga kontrollime elektrooniliselt. kakskümmend kuus. kas kõik on hääletanud? kakskümmend seitse poolt, kakskümmend üks vastu, selgelt vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek kakskümmend seitse, hääletame, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis raportöörilt langeb ära, seega nüüd kuues raportööri ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. no kontrollime elektrooniliselt, kuute, muudatusettepanek kuus, palun kas kõik hääletasid? nüüd hääletus lõppes. kakskümmend poolt, kakskümmend kaheksa vastu, teil oli õigus, seda ei võetud vastu. nüüd kakskümmend kaheksa, on Reutenilt, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa langeb ära number kaheksa raportöörilt. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend Messnerilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa raportöörilt. langeb ära, seega nüüd kolmkümmend üks. Toomas Mannilt, kes poolt, vastu, erapooletud, selgelt tagasi lükatud. nüüd kolmkümmend kaks Jean Lambertilt poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime elektrooniliselt kolmekümmend kahte. palun. hääletus lõppes. kakskümmend poolt, kakskümmend kaheksa vastu. kolmkümmend kaks langes ära, ei võetud vastu proua esinaine, protseduuriline märkus. kas te tegelikult vaatate ka, kuidas hääletatakse käte järgi, ma olen teid jälginud ja te lihtsalt ütlete poolt, vastu, erapooletud, vaatate maha ja te isegi ei vaata, kes kuidas hääletab. Te olete kaks korda juba eksinud. võib-olla te tegutsete, tegutsetsite natukene tõhusamalt ja vaataksite, mida saadikud tegelikult teevad kallis kolleeg, ma jälgin väga tähelepanelikult ja nüüd läheme edasi. muudatusettepanek kümme raportöörilt, kes poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatusettepanek kolmkümmend kolm. härra Lõia Rikilt ja kolmkümmend neli Jean Lambertilt samuti. Need on teksti kustutamise poolt, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist raportöörilt ja kolmkümmend viis härrale Jarigilt sarnaselt koos hääletamisele poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. kolmkümmend viis ja kaksteist koos. hääletage elektrooniliselt. hääletus lõppes. kakskümmend üks poolt, kakskümmend üheksa vastu. seega need on tagasi lükatud. nüüd kolmteist raportöörilt ja kolmkümmend kuus ja Rikilt ja teistelt, kes poolt, vastu, erapooletud, tundub, et ma tean, kus enamus on, aga kontrollime elektrooniliselt. kontrollime elektrooniliselt. kolmteist kolmkümmend kuus. Voilà, le système est débloqué, donc nous allons pouvoir vérifier. kolmteist ja kolmkümmend kuus, palun hääletage elektrooniliselt. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes ja kakskümmend kuus poolt, kakskümmend neli vastu. üks erapooletu. aga tundub, et meil on üks sotsialist liiast. seega kakskümmend kolm vastu, kakskümmend kuus poolt ja üks erapooletu. kolmteist ja kolmkümmend kuus on vastu võetud kompromiss B langeb ära, sellega jõuame number kolmekümne kaheksani, kes poolt? vastu? erapooletud ei ole selge. kolmkümmend kaheksa elektrooniline hääletus, palun kas kõik hääletasid, hääletus lõppes, nelikümmend poolt, üheksa vastu, väga selge. kolmkümmend kaheksa on vastu võetud, nüüd neliteist raportöörit, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd põhjenduspunkti, põhjus, põhjenduspunkt üheksa, muudatusettepanek kuusteist, ilma sõnadeta, mis on lisatud in the context of a paid relationship. kes on selle poolt? kuusteist. vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek üks, raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitseteist, Leia Rikelt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksateist, Blinkevitš-Jutelt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kaks üksteist, seda katab tegelikult juba kompromiss A ja läheme edasi kompromiss C-ga. kompromiss C, kes poolt? kes vastu, erapooletud, vastu võetud. teised langevad nüüd ära ja jõuame nüüd muudatusettepanekuni kakskümmend kaks, kahes osas. esimene osa, EU law does kuni sõnadeni with EU law. kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd ülejäänud tekst, kes poolt? kes poolt, kes vastu, kes erapooletud tagasi lükatud on teine osa. Braumen Reuten. Jean Lamberti kahekümne kolmas ettepanek nüüd. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Braumen Reuten, teie soovisite sõna? proua esinaine me tegime vea Rahvaparteis äh, muudatusettepanekuga kolmteist. me olime härra Serkase ja teiste raportööridega kokku leppinud, et me hääletame vastu. sest me olime sellele vastu ka algselt. ja kompromiss läbirääkimistel nõustusin ma, et me hääletame vastu. aga hääletusnimekirjas tegin ma vea ma ei kontrollinud seda ja ma eeldasin lihtsalt, et see on õige, hääletusnimekirjas on selle järel kogemata pluss ja seetõttu läks see muudatusettepanek läbi. ja see kustutab osa komisjoni tekstist ja meie seda ei soovi. seega, kuidas me saaksime seda asja lahendada? vahest teie ja Te lükkate lõpphääletuse edasi, et me saaksime korrata seda ühte hääletust. Bien. C'est une situation euh, parfaitement exceptionnelle. olukord on keeruline, Prantsuse õigus saab vali-, õiguses saab valitsus taotleda teist läbivaatamist ja äh, mina saan teile ainult sellise ettepaneku teha, et tuleks konsulteerida komisjoni liikmetega, selgitamaks välja, et uuele muudatused äh, hääletusele kolmeteistkümne, kolmekümne kuue kohta ei ole vastuseisus, seega tuleb hääletada kompromissi B-d. see on minu ettepanek. härra raportöör, kas te soovite selgitada seda olukorda komisjoni liikmetele? jah. kõigepealt hääletame kompromissi ja kui see läheb läbi, siis muudatusettepanekud ju langevad ära. me oleksime tegelikult vastupidiselt pidanud toimima. aga nagu kuulsime, et Rahvaparteil on viga tehtud. raportöör, ma muidugi jagan teie arvamust nii, nagu mina aru saan, kui tegemist on kompromissettepanekuga, siis see puudutab ju kõiki aga kui meil on tagasilükkamise muudatusettepanekud, siis on eh, kompromiss keelatud, kuigi poliitiline reaalsus on teistsugune, aga ikkagi. seetõttu me peame arvestama eh, praegust olukorda, me oleme hääletamise keskel, hakkame siis otsast peale hääletama proua Omen-Reuten ei pea uuesti sõna võtma ja äh, hääletame nüüd kolmeteistkümnenda ja kolmekümne kuuenda muudatusettepaneku tagasilükkamist ja siis kompromiss veel. kõigepealt siis elektrooniline hääletus kolmteist ja kolmkümmend kuus, palun. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. nüüd on näha, et see on toetuse saanud kaheksalt, neljakümne, nelikümmend üks saadikut on vastu, tagasi lükatud ja nüüd kompromiss B läheb hääletusele. elektrooniline hääletus, palun. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. nelikümmend üks poolt, neli vastu, neli erapooletut. kompromiss B on vastu võetud suur tänu, proua Amanda Aitenile teie panuse eest kollektiivsesse töösse, aga te saate ikka sõna äh,. Äh, and... ja, proua esinaine, ma sooviksin tänada teid ja kõiki kolleege koostöö eest, aga teiseks, kas me ei oleks pidanud mitte hääletama kompromissi esimesena ja siis alles muudatusettepanekuid, kui kompromiss ei oleks läbi läinud, ma lihtsalt soovisin selle märkuse teha. kui te nüüd kuulasite mind täpselt, proua Omen-Reuten, palusin se-, sekretäriaadilt uurida välja, kuidas kompromisse tagasilükkamise muudatusettepanekute puhul esitatakse täiskogule nii et me ei satuks sellisesse keerulisse olukorda enam. arvestades sekretäriaadi tublidust, äh, muidugi teame, kuidas tuleb toimida, aga ma saan aru, et te olete natukene üllatunud, äh, sest me teame, mida see hääletus niisugust äh, tagasilükkamise puhul tähendab, sest meil oli tegemist kompromissiga, aga kui te soovite, ma võin komisjoni õigustalituse poole pöörata, mitte, mitte, mitte komisjoni, vabandust, Euroopa Parlamenti, selleks, et niisuguse hääletuskorra kohta kinnitust saada. ja nüüd lõpphääletus. ai, raportöör soovib enne sõna. võib-olla ma tegin vea, aga minu meelest me ei hääletanud muudatusettepanekut kakskümmend kolm Jean Lambertit Läheme nüüd lõpphääletuse juurde, elektrooniline hääletus. palun hääletage. hääletus lõppes. nelikümmend kaks poolt, üks vastu, seitse erapooletut. dans ce, dans ce dossier où nous sommes euh, en procédure associée selon la nüüd koos libekomisjoniga on meil nüüd uus äh, töömeetod, äh, meil toimuvad diskussioonid ka nõukoguga ja äh, võime ju raportööriga seda lõpphääletust veel arutada nüüd on võimalus siis Euroopa Parlamendil ja nõukogul ühendat-, ühiselt arutada neid küsimusi. number kaheksateist lükatakse edasi, nagu me eile öö, äh, otsustasime ja nüüd hakkame hääletama proua Zimmeri vaesuse vähendamise raportit. see arvamuse projekt edastatakse Arengukomisjonile. lõige üks, muudatusettepanek üks, telilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, Sippelilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, telilt poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud viis Zimmerilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus samalt autorilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse Zimmerilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa Sipelilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme Zimmerilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist Grünilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist Jarokalt poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et see on tagasi lükatud, kontrollime kolmeteistkümnendat kõik hääletasid? kakskümmend neli poolt, seitseteist vastu, kolmteist on vastu võetud. neliteist tsiplit, kes poolt, kes vastu, erapooletult vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitseteist samalt autoritest poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek kaheksateist Ronsulilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud üheksateist samalt autorilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuni kakskümmend seitse, kas neid võiks plokis hääletada, ei lubata? hea küll, siis kakskümmend raportöörid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli, kakskümmend kolm, vabandust. kakskümmend kolm. ei, kakskümmend kaks. tahate, kontrollime kahekümne teist siis hääletage elektrooniliselt kahtekümmend kahte, palun. kas kõik hääletasid? kakskümmend viis poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud. kakskümmend kolm raportöörid, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kontrollime kahekümne viiendat ele-, elektrooniliselt. kõik hääletasid, kakskümmend kolm poolt, kakskümmend üks vastu, väike enamus ja vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kogu tekst muudatusettepanekutega elektrooniline hääletus, palun. kas hääletus lõppes, seega on nelikümmend kolm poolt, keegi ei olnud vastu, üks erapooletu. me võime ainult õnne soovida raportöörile. Bien. Euh, au point vingt nous votons euh, la question orale et la résolution sur la dimension ja nüüd tööhõive sotsiaalvaldkonna mõõde Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias. kõigepealt proua Linni muudatusettepanek üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, kaks Linnilt, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kogu suuline küsimus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ja nüüd hääletame resolutsiooni Kabnohhi muudatusettepanek kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame, kontrollime nüüd elektrooniliselt seda kuuendat muudatusettepanekut. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. kas kõik hääletasid? seitseteist poolt, kakskümmend viis vastu, üks erapooletu. seda ei ole vastu võetud. ja nüüd lõike üks suuline muudatusettepanek rohelistelt ja Aldel. kõik, kes on selle poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd lõike kolm, muudatusettepanek seitse. koos suulise muudatusettepanekuga, kui keegi vastu ei ole, siis äh, number seitse läheb hääletusele poolt, vastu. Pole sugugi selge, kontrollime seitsmendat elektrooniliselt kas kõik juba hääletasid? hääletus lõppes. kolmkümmend seitse poolt, seitse vastu, selge. number kaheksa samalt autorilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja lõige neli, muudatusettepanek üheksa, Korniliasen ja Turunen. Äh, äh, Alde oli teinud suulise muudatusettepaneku, kas te olete nõus sellega, kes on vastu, kes on erapooletud, vastu võetud? nüüd muudatusettepanek kümme samadelt autoritelt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja jälle samad autorid üksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. lõige viis, kompromiss A, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kuus, muudatusettepanek kuusteist kahes osas pisutult. esimene osa kõigepealt. kuni sõnadeni excellence of the practices and the contents, kes poolt vastu, erapooletult vastu võetud, ülejäänud tekst siis teine osa poolt vastu, erapooletult tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime viieteistkümnendat. kas äh, kõik hääletasid? kakskümmend kuus poolt, seitseteist vastu, muudatusettepanek viisteist vastu võetud lõige seitse, muudatusettepanek seitseteist proua Linnilt, kes poolt? vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, Harkinilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kakskümmend kuus. kontrollime kahekümne kuuendat elektrooniliselt. hääletus lõppes. kakskümmend kolm poolt, seitseteist vastu. muudatusettepanek kakskümmend kuus võeti vastu, kakskümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa liinilt, kes poolt, kes vastu, vastu võetud, kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend liinilt poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks Harkinilt poolt, vastu, erapooletud. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes kakskümmend kuus poolt, seitseteist vastu, vastu võetud nüüd muudatusettepanek kolmkümmend kolm Kornelissen ja Turunen kahes osas. kõigepealt esimene osa. Invites the council Invites the council, jah. kes on selle osapoolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd teine osa kolmekümne kolmandast poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kolmkümmend neli sama, samadelt autoritelt poolt, vastu. kontrollime seda kolmekümne neljandat elektrooniliselt, palun. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes kakskümmend poolt, kakskümmend neli vastu, tagasi lükatud hoopis lõige üheksateist, muudatusettepanek kolmkümmend viis, teksti kustutamise kohta poolt, vastu, erapooletud. ja nüüd kolmkümmend kuus liinilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud muudatusettepanek kolmkümmend seitse, palun hääletage. hääletus lõppes kakskümmend poolt, kakskümmend kolm vastu tagasi lükatud ja nüüd kolmkümmend kaheksa poolt. vastu. Te ei hääleta enam aktiivselt. kolmkümmend kaheksa vajab jälle kontrollimist. palun hääletage hääletus lõppes. kakskümmend neli poolt, üheksateist vastu. selgelt vastu võetud. kolmkümmend üheksa samad autorid poolt. vastu. kes erapooletud? vastu võetud. nelikümmend, kes poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek nelikümmend neli samadelt autoritelt poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. hääletus lõppes kakskümmend viis poolt, üheksateist vastu, selgelt vastu võetud. ja nüüd muudatus nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletut, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend seitse, kes poolt, teksti kustutamine, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss C, kes poolt kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud ja nüüd nelikümmend kuus, viiskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend liinilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks Harkivilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kolm, Kornelis on turunenud, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. Tout le monde a pu voter, le vote est clos kas kõik hääletasid, kaheksateist poolt, kakskümmend kolm vastu, tagasi lükatud ja nüüd äh, viiskümmend neli poolt vastu, erapooletud vastu võetud, ähm, lõige kakskümmend üheksa, muudatusettepanek viiskümmend viis, piisavalt poolt. aasta oli suulise ettepanekuga koos. ma ise esitasin selle. palun siis, kes on poolt? vastu kontrollime viiekümne viiendat. kas kõik hääletasid? nelikümmend poolt üks vastu, kolm erapooletut vastu võetud ja nüüd põhjenduspunkt BA muudatusettepanek üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, muudatusettepanek kaks, Kabrnohhilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. number kolm, Kornelissen Türülen, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud ja number neli, samad autorid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. härra Jüri, palun ma tahaksin siinkohal rõhutada, et me ei olnud nõus sellega, et see punkt pandi päevakorda ja see, see, sellega, kuidas see pandi päevakorda, seega me hääletame vastu. Sí, señora presidenta, para decirle que yo mantengo lo que ha sido la mayoría aplastante de nuestra comisión de coordinadores. Suur tänu, mina olen suurema osa koordinaatoritega ühel meelel, minu arvates on väga hea mõte, et me räägime siin kakskümmend kakskümmend strateegia tööhõive aspektidest, meie, meie hääletame poolt. väga hea. muid soove ei ole. hääletame siis nüüd tervikteksti elektrooniliselt, palun Tout le monde a pu voter, le vote est clos. hääletus lõppes kakskümmend kuus poolt, kuusteist vastu, kaks erapooletut. selle resolutsiooni hääletus lõppes positiivselt. nüüd meie hääletusseanss on, lõpeb ja tuleme kell kolm jälle kokku, arutame härra eriraportit.